Mes chers collègues, kallid kolleegid, ma avan meie eelarvekomisjoni istungi. tegemist on esimese nii-öelda koolipäeva istungiga. mul on hea meel, et Te olete kõik tagasi jõudnud, näete välja puhanud, rahulikud, pingevabad ja mulle tundub, et kõik hindasid oma puhkust väga, see natukene lohutas teid ja andis teile jõudu siis järgmiseks eelarvemenetluseks, mis kujuneb väga energiliseks. puhkuse ajal ma nägin unes, et meil õnnestub leida vahendeid selleks, et oma kulud ja tulud saada tasakaalu, selleks, et ähm, meil õnnestub eelarveperioodi lõpus kõik väljamaksmata kulukohustused välja maksta ja et Euroopa jätab endast äh, sellega siis eeskujuliku mulje ja et me suudame omavahel lepitada oma poolt võetud kulukohustused ja makseeraldised. et ähm, reaalsus äh, oleks sarnane äh, selle praegu tunduva utoopilise unelmaga ja ma tahaksin teile, ma loodan, et teieni jõudis kõik vajalik informatsioon selleks, et me saaksime võtta vastu tänase päevakorra kõigepealt, mis jätkub kell viisteist null null täna pärastlõunal, pärast hommikust istungit. meieni on jõudnud ka info keelte kohta, mis täna ähm, on tõlkemeeskonnas, see on eelarvekomisjoni info lehel ka kirjas. ma loodan, et ähm, seitsmendal, neljateistkümnendal, kahekümne, kahekümne kolmandal juulil toimunud istungite protokollid peegeldavad äh, siis äh, meie arutelusid täpselt ja tahaksin veel nii palju lisada, et langetati otsus äh, hetk tagasi koordinaatorite kohtumisel ja öö, selle öö, pärast ma paluksin, et te vabandaksite, et meie komisjon natukene hilja, hiljem pihta hakkas. nimelt koordinaatorite kohtumise päevakord oli väga tihe ja me täna pärastlõunal peame koordinaatoritega jätkama suisa, sest et meil on väga palju tööd komisjonist nüüd ähm, arvestades seda, et on tulemas volinikukandidaadi kuulamine ehk siis eelarve eest ja finantsperspektiivide eest vastutava voliniku kuulamine, kandidaadi kuulamine, võtsime me vastu kolm kirjalikku küsimust, äh, mis edastatakse sellele kandidaadile. kolm küsimust mis võtavad kokku äh, meie erinevate fraktsioonide soovid ja seisukohad, need äh, küsimused äh, on teil ees, esimene puudutab kindlasti maksetega, maksete olukorda, mis on äärmiselt tõsine praegu. teine küsimus puudutab siis äh, kandidaadi tõlgendust äh, finantsraamistiku äh, revisjoni osas äh, hiljuti olid valimised, finantsraamistik võeti vastu vahetult enne valimisi, nii et äh, see revisjon on meie jaoks väga-väga oluline ja me tahaksime siis teada volinikukandidaadilt, milliseid konkreetseid samme ta siinkohal ette näeb. ja kolmas küsimus äh, siis puudutab äh, omavahendite reformi. tegemist on küsimusega, mis tõusetub sellepärast, et aasta-aastalt meie liidu omavahendid, mis seni on kogutud tolliõigustest Äh, sõltub otseselt ka vabakaubanduslepingutest, mis Euroopa Liit allkirjastab kolmandate riikidega. nii palju siis äh, nendest küsimustest, mille osas otsus langetati koordinaatorite kohtumisel, konsensusega võeti need vastu. vot nii. ma nüüd tuleksin kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve juurde ja me võiksime oma koosoleku jagada täna kahte ossa. kõigepealt siis äh, arutelu kolmanda jao osas kõigepealt ja siis äh, vaataksime üle teised jaod. nüüd, mis puudutab jagu number kolm. enne kui ma annan äh, sõna Äh, meie komisjoni liikmetele. ma tahaksin, et meie raportöör, üldraportöör äh, proua Gardia Zabal tutvustaks meile oma töödokumenti kõigepealt, et milline on nõukogu positsioon olnud kolmanda jao osas ning äh, et raportöör räägiks ka nende ettepanekute analüüsist, mis puudutavad pilootprojekte ning äh, neid äh, tegevusi, mis tuleb äh, veel läbi viia. proua raportöör, sõna on nüüd teil ja andke siis meile oma hinnang, palun. suur tänu, härra esimees. ja en, en la parte más pärast kuuajast puhkust oleme nüüd tagasi tulnud ja hakkame kohe tegelema kõige olulisema eelarve osaga. me siis vaatame läbi nõukogu ettepanekut ja valmistame ette muudatusi fraktsioonides ja komisjonides. selleks, et me saaksime alustada tegelikke läbirääkimisi nõukoguga. ja seetõttu oleme ette valmistanud ka selle töödokumendi mille on kõik saadikud äh, kirjalikult saanud. ja see siis äh, võtab lühidalt kokku selle, kuidas nõukogu on komisjoni ettepanekut tõlgendanud. ma olen selle töödokumendi jaganud kaheks suureks osaks. üks osa on objektiivne pigem siin on kvantitatiivne selgitus selle kohta, mida nõukogu on teinud ja teises osas on pigem poliitiline või isiklik hinnang minu kui raportööri poolt nende ettepanekute kohta, mida ma tahaksin komisjonile teha. kõik see on äh, nüüd praegu väga Telegrami stiilis edastatud, sest äh, see on teil kõik kirjalikult olemas, ma äh, kordan veel kord seisukohta, mida parlament on esindanud ja milles fraktsioonid omavahel on kokku leppinud ja esitan, me esitasime seda ka juulikuisel triloogil. kaks põhisõnumit, esiteks kulukohustuste kohta. vaja on al alustada investeeringuid nendes in sektorites, mille puhul nii komisjon, nõukogu kui parlament eeldavad, et tegemist on strateegiliste sektoritega, selleks, et võimalikult kiiresti kriisist üle saada. me peame äh, neid varusid, mis meil eelarveprojektis on, täiel määral ära kasutama selleks, et äh, neid projekte strateegilistes sektorites ellu viia. see puudutab kulukohustusi ja mis puudutab makseid, siis äh, on ko meil kohustus maksta ära need võlad, mis meil on aastate pikku kogunenud meil on vaja piisavat äh, maksete taset ka aastaks kaks tuhat viisteist ja need on need kaks põhisõnumit, milles me parlamendis oleme kokku leppinud ja mida me sellisel kujul ka nõukogule tahame edastada. oluline on see, kuidas meie nõukogu näeme, ühelt poolt on sõnad ja teiselt poolt numbrid, mis puudutab äh, sõnu, siis selles osas me oleme kindlasti ühel meelel. nõukogu on seni ikka ja jälle korranud, et oluline on tööhõivet ja majanduskasvu edendada, aga kui tuleb tõetund ja me näeme tegelikke arve, siis me näeme, et nendes valdkondades, kus oleks vaja suuremaid summasid, on tegelikult hoopis vahendeid kärbitud. jutt on sellest, et viissada kakskümmend kaks miljonit on vähem kulukohustuste all, see tähendab, et investeeringuid ei ole rohkem, vaid pigem vähem ja mis puudutab makseid, siis seal on Äh, kaks miljardit vähem, see tähendab, et äh, me ei vähenda maksete probleemi, vaid vastupidi, me suu-, teravdame seda probleemi veelgi. ja see suurendab veelgi seda lumepalliefekti, mis meil juba praegu on. teisalt aga me võime näha väikest edusammu, kui me vaatame selgitusi maksete kohta. on äh, kolmeteistkümnest liikmesriigist koosnev rühm, kes ütleb, et konse-, nõukogus konsensuse saavutamise nimel on nad nõus sellega, mida nõukogu on otsustanud, aga nad ütlevad ka, et maksete olukord on problemaatiline ja et ei ole piisavalt raha selleks, et tulevasi makseid tagada. teisalt aga on ka üheksast liikmest koosnev teine rühm, kes edastab sõnumit, et ükskõik, mis juhtub, meie rohkem raha ei anna ja me peame jääma äh, maksete ülemäära, ülemmääratest allapoole. see tähendab seda, et äh, vajalikke makseid arvesse ei võeta oluline on nende jaoks see, et jäetaks kunstlikult äh, ülemmäärade piiresse sellepärast, kunstlikult sellepärast, et loomulikult kulukohustusi võetakse, aga makseid ei tehta. ja me oleme ka erinevate kategooriate lõikes va vaadelnud äh, nõukogu ettepanekuid. detailselt ma sellest rääkima ei hakka, aga ma arvan, et me peaksime rääkima äh, kärbetest äh, rubriigis üks, see on kõige olulisem, seal on vaja tõesti suuremaid investeeringuid programmidesse ja enamus kärpeid, mida nõukogu on teinud, puudutavad just nimelt seda, seda äh, kategooriat. tegemist on vastuoluga nõukogu enda sõnade ja parlamendi ettepanekutega võrreldes. tegemist on vastuoluga ka selle kokkuleppe suhtes, mille parlament ja nõukogu on äh, teinud, sellepärast et me oleme kokku leppinud juba selles, et investeeringuid on vaja suurendada kahe tuhande neljateistkümnendal ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja samas ikkagi tehakse kärpeid samade programmide puhul. see tähendab seda, et põhimõtteliselt ei ähm, austada seda kokkulepet, mille meie finantsraamistiku raames leidsime see on üks nendest vähestest järeleandmistest, mille parlament üldse suutis saavutada paljud saadikud olid nõus just nimelt seetõttu, kuna lubati, et kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tehakse ära need maksed, mis on kogunenud viimastel aastatel. ja nüüd me näeme, et nõukogu ei pea kinni eh, nendest kokkulepetest. ma arvan, et see on väga murettekitav, mitte ainult eh, lihtsalt selle summa tõttu, vaid lihtsalt seetõttu, et see äh, tähendab väga palju kärpeid programmides ja kategoorias kolm on tegemist tohutult oluliste programmidega, kodanikuõigustega, kodanike Euroopa tervishoid. Äh, siin on tegemist tegelikult ähm, numbrite mõttes väikse kategooriaga, aga tegemist on väga tundlike programmidega, me peame neile erilist tähtsust omistama, me ei tohiks siin kärpeid aktsepteerida, kuna nad, summad on tõesti väiksed, neil ei ole erilist tähtsust, aga nad võivad ohustada programme, mis meile parlamendisaadikutena on väga olulised ning neljas rubriik, need kärped ei ole mitte ainult aktsepteeritavad, vaid täiesti kujuteldamatud vahel ma mõtlen, et nõukogu ei saa üldse aru, millises maailmas me elame, milliseid kriise meie naabruses on ja et äh, on vaja seda rubriiki rahastada. oluline on see, et Euroopa Liit peab tegutsema, peab äh, töötama nende kriiside lahendamise nimel, seal on ette nähtud kärped näiteks äh, arengukoostöö raames, rahu ja stabiilsuse programmi raames ja sellest ma tõesti aru ei saa ma ei taha siin rohkem detailidest rääkida, tahan rääkida nendest kärbetest rääk-, rohkem sellepärast, et teil on see info olemas, ma tahaks ainult paari sõnaga rääkida agentuuridest või ametitest, komisjoni seisukoht ja nõukogu seisukoht agentuuride suhtes on asi, millega me peame eraldi tegelema. meie ütlesime, et me aktsepteerime algselt viieprotsendilist kärbet, mille komisjon välja pakkus aga me täiendavaid kärpeid ei aktsepteeri. et parlament peaks selle ettepaneku juurde kindlaks jääma. enne kui ma räägin pilootprojektidest, veel paar üldist märkust, mis puudutavad makseid töödokumendis peame saadikutele veel täiendavat teavet andma me oleme siin mõningad need kategooriad välja toonud, kus äh, kärped peaksid olema kõige suuremad, aga tegelikult ma ei tahaks siin praegu hakata arutama seda, kas selles või teises kategoorias tuleks vähem või rohkem kärpida, see on nõukogu sisene arutelu. meie parlamendina peaksime keskenduma maksete äh, kogusummale ja, ja kärbete kogusummale. ja lõpptulemusena on nõukogul vaja seal äh, üksikasjades kokkuleppele jõuda ja ja enamus äh, liikmesriike siis peavad äh, leidma mingisuguse kompromissi ja seal juhtub kindlasti seda, et mõned riigid ei ole nõus näiteks ühtekuuluvusfondi vahenditega ja nii edasi, aga meie ei peaksime seal, peaks sellega tegelema, meie peaksime hoolitsema selle eest, et maksete kogusumma on piisav ja komisjonil on äh, siis ülesanne neid vahendeid jagada ja teha makseid. oluline on see, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta makseteks ette nähtud summa oleks äh, piisav, äh, seda mm, mm, me oleme nõudnud, me oleme nõukogule vastava nõudmise esitanud ja me ei saa hakata alustama kahe tuhande viieteistkümnendast aastast rääkimist, kui varasemad maksed ei ole, varasemate maksetega seotud probleemid ei ole lahendatud. kui me ei tea, millised võlad meil on, siis me ei tea ju, mis saab aastast kaks tuhat viisteist. et see on hoopis teistsugune arvutus, mida siin tuleb teha. ja seetõttu me oleme alati rääkinud sellest ja nõudnud seda, et nõukogu peab äh, ära lahendama paranduseelarvete kaks, kolm ja neli probleemid ja kui need on lahendatud, kui vähemalt väike osa nendest tegemata maksetest lahenduse leiab, siis me saame hakata rääkima kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maksetest ning selles mõttes ma loodan, et need institutsioonide vahelised kokkulepped, mida, mis hakkavad toimuma septembris nõukogu ja komisjoniga, annavad meile täiendavat teavet praeguse olukorra kohta äh, praeguste tegemata maksete kohta, milline on olukord äh, vahendite osas, milline, millises seisus me oleme ja sellest lähtuvalt saame me siis äh, koostada maksete kava järgnevate aastate kohta programmidega äh, ja kõigi nende maksmata arvetega ja veel üks väike märkus, mis puudutab pilootprojekte ja ettevalmistavaid äh, meetmeid. kahekümne üheksandal augustil saime me komisjoni täiendava hinnangu kaheksakümne kahe ettepaneku kohta komisjon rääkis kaheksakümne ühest ettepanekust, kuna ta arvas, et kahte äh, on võimalik ühendada komisjon arvas, et uued ettepanekud on teostatavad, kaks, kahtekümmet võiks äh, teostada osaliselt, kolmkümmend kaheksa ettepanekut on juba kaetud, kas olemasolevate programmidega kümme ettepanekut ei täida pilootprojektidele ja ettepane-, ettevalmistatavatele tegevustele ette nähtud kriteeriume ja nelja ettepanekut tuleb veel analüüsida. ma tahaks öelda siin seda, et ma olen alati selle nimel võidelnud ja teen seda ka edaspidi, et et komisjoni hinnang on põhimõttelise tähtsusega, see aitab meil aru saada sellest, kui lihtne või keerukas on nende pilootprojektide või ettevalmistavate meetmete läbiviimine, aga see on tõesti alles algus. kui meie arvame, et on mingi pilootprojekt või mingi ettevalmistav meede, mida tuleb ilmtingimata ellu viia ja mille komisjon on läbi kukutanud siis äh, me peame seda oma et, ühises ettepanekus arvesse võtma. ma tahaksin veel kord rõhutada seda, et meil on äh, kuuskümmend üheksa ettepanekut äh, esimese ja kolmanda vooru vahel. me loomulikult peame võtma arvesse erinevate rubriikide ülemäärasid, aga pilootprojektid ei tohi ülendada neljakümmet üheksat miljonit. ja kokkuvõttes ei tohi nad ületada sadat miljonit, seal on olulised piirangud pilootprojektide ja ettevalmistavate meetmete paketi jaoks. lõppkokkuvõttes on kakssada kaheksa miljonit kõigi ettepanekute jaoks. ma üritan kuu lõpuks äh, tulla välja ettepanekuga ja üritada fraktsioonide ja komisjonide prioriteete sellesse kaasata, võttes arvesse ülemäärasid ja ma loodan, et äh, kõigi fraktsioonide ja saadikute poliitilisi eelistusi on võimalik arvesse võtta. Äh, suur tänu selle ülevaate eest, mis oli väga selge ja muidugi andis tunnistust ka sellest, et äh, küsimus on keeruline. nüüd me oleme äh, informatsiooni saanud ja saame teemat arutada. kes soovib esimesena sõna? härra Fernandes, palun. suur aitäh. Äh, mina soovisin kõigepealt öelda tere hommikust kõigile kolleegidele olen kindel, et me oleme kõik valmis ja võitlusvalmis äh, pistma rinda keeruliste ülesannetega. Äh, kõigepealt tahaksin ka tänada üldraportööri, äh, tänada teda suurepärase tehtud töö eest. nüüd probleem on konsensuse leidmine parlamendi seas, aga ka kokkuleppele jõudmine nõukoguga kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve ei vasta tegelikult meie finantsraamistikule kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. see on pigem tagurlik. see tähendab seda, et meil on vaja nüüd uuesti läbi vaadata strateegia kaks tuhat kakskümmend. nõukoguga sai ju selle osa, selles osas kokku lepitud ja üks asi on seada eesmärke, aga me ei pea mitte ainult eesmärke seadma, vaid leidma ka vahendid nende saavutamiseks. kodanikud tunnevad, et usaldusprobleem võib tekkida. et äh, nõukogu peab sõna pidama. kui me räägime maksetest, siis see tähendab seda, et kulud on tehtud. Erasmuse üliõpilased uued ülikoolid, teadusuuringud, VKE-d, investeeringud, mis on suunatud majandus- ja sotsiaalühtsuse saavutamiseks. me lihtsalt äh, ei leia maksekohustusi nende valdkondade jaoks avaliku sektori finantseerimine peab olema kontrolli all, range kontrolli all, kuid samas, kui Euroopa finantseerimisest jutt on, ei, ei suudeta nagu piiri pidada. ja meil on tegemist tõelise defitsiidiga, kui me makseid ei suuda teha, siis tekivad meil probleemid mm nõukogu kärped on täiesti lubamatud. Ehm, minu jaoks on äh, kärpeid tehtud kõige olulisemates valdkondades. töökohtade loomine ja majanduskasvu soodustamine on ohus. me lihtsalt ei saa aru, miks on teadusuuringute puhul kärpeid tehtud. mina loodan, et me suudame nõukogule õppetunni anda kutsuda nad mõistusele. liikmesriikidel on vaja täiendavaid maksevõimalusi. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve puhul on nõukogu väitnud, et eelarve kasvab, aga tähtis on meeles pidada, et tegelikult on reaalhindades kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve vähenenud, kui me võrdleme seda kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega. nüüd me peame kuidagi ähm, vastu võtma muudatusettepaneku eelarvele jällegi ähm, seda ei oleks vaja läinud, kui nõukogu oleks korralikult tööd teinud. nüüd kui me kontrollime kõiki, kõiki andmeid, siis me näeme, et äh, reaalselt väheneb kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga. Äh, see puudutab nii jagu neli kui ka teisi jagusid, näiteks rahvusvahelist abi, humanitaarabi. probleem on ka tekkinud seoses Ukrainaga. olukord muutub halvene, halvemaks ja see võib mõjutada jällegi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet. näiteks teist jagu põllumajandus, sellega tuleb kuidagi arvestada. meie fraktsiooni puhul tahame tõesti raportööri toetada, me tahame, et need assigneeringud, mida on vaja, ka eelarvesse võetakse. me tahame, et mitmeaastase finantsraamistiku kohustusi täidetaks ja et leitaks vahendid tõeliseks majanduskasvuks. suur aitäh, järgmiseks härra Manka. tänan, härra president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 meie võlgades. me teame, et viimase viie aasta jooksul on paljudel olnud raskusi ja probleemiks on olnud see, et maksed tulevad liiga hilja ja kuna nad ei saa pangast laenu. viimasel ajal oleme parlamendis võtnud vastu õigusakti, mis ütleb, et ettevõtted peavad oma mak-, kohustusi täitma kolmekümne päeva jooksul, aga me ise ei suuda neid reegleid täita, mida ja piisavalt kiiresti makseid teha. ning me lepime sellega, et see olukord ei muutu ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal mul on kogemusi ajast, kui ma olin linnapea ja me pidime kuude kaupa ootama Euroopa Liidu vahendeid ja sellel olid tõesti hävitavad tagajärjed. me peaksime võib-olla taotlema uurimuse korra-, läbiviimist, mis käsitleks just nimelt äh, hilinenud maksetest tulenevaid probleeme ja nende probleemide tagajärgi. tuleb öelda ka seda, et komisjon satub surve alla, kui tal ei ole piisavalt vahendeid maksete tegemiseks ja võib juhtuda ka see, et komisjon muutub rangemaks oma töös ja see võib tuua kaasa täiendavaid probleeme. kui ma kõike seda mainin, siis teen seda sellepärast, et ma arvan, et ainus lahendus saab olla see, et me muudame omavahendite süsteemi võimalikult kiiresti kui see meile ei õnnestu, siis äh, oleme iga kord silmitsi sama probleemiga. mul on väga hea meel, et äh, me oleme komisjonile need äh, kolm küsimust sõnastanud, ma olen nendega nõus ja toetan neid, aitäh. suur aitäh. Frostailer, palun. suur aitäh. aitäh raportöörile ma pidin siseturukomisjoni eh, nimel sõna võtma ja ma olen eh, selles komisjonis eelarve raportöör. Eh, tõesti, see on, on kõik väga keeruline, seotud pilootprojektidega. suur aitäh teie komisjonile selgituste eest, kuidas tehakse liikmesriikides pilootprojektide ettepanekuid ja minul nüüd paluti rääkida siseturu äh, huvivaldkonda jäävatest äh, projektidest just äh, digitaalajastu olukorda arvestades mõned projektid on nii komisjoni poolt kui ka meie poolt toetuse saanud, aga palju rohkem on vaja läbipaistvust. me soovime, et ka teie komisjon läbipaistvalt arutaks neid projekte. minu küsimus on see, kuidas on võimalik tagada, et otsuse tegemine toimuks läbipaistvalt, et komisjonid suhtleksid omavahel, et, et oleks teada, milliste eh, projektidega on tegemist. igal juhul aitäh teile informatsiooni eest. Merci, madame, la parole est à monsieur. suur aitäh, härra Kolman. ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. jah, aitäh. ka meie ECR fraktsioonist täname proua raportööri väga põhjalike e, selgituste eest. ma usun, et siin on korduvalt juba ka öeldud, et tõepoolest on tegemist kahe erineva aspektiga kui me käsitleme seda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveprojekti. ühelt poolt on tegemist äh, põhiantega ehk eelarve mahuga ja teiselt poolt konkreetse sisuga. kui me vaatame kõigepealt äh, mahtu, siis me peame mõtlema sellele, et äh, need arve, arvutused näitavad äh, meile seda, et maksete eelarve osa kasvab veidi rohkem kui ühe protsendi võrra. see on õige, kui me võrdleme seda kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega koos äh, nende paranduseelarvetega, mis tuleb veel vastu võtta. see tähendab seda, et äh, maksete eelarve kui me seda ei tee, siis me, kui me vaatame ainult kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvet ilma paranduseelarveteta, siis tähendab seda, et maksete eelarve osa suureneb äh, viie protsendi võrra. see tähendab äh, seda, et eeldatavasti kahe tuhande viieteistkümnenda eelarves, aasta eelarves ei ole mingeid varusid. see tähendab seda, et äh, me tõesti kasutame ära kõikvõimalikud vahendid ja mingit varu ei jää. ja me peame tegelema ka täitmata kulukohustuste teemaga need ei ole mitte ainult suurenenud, vaid väga märkimisväärselt suurenenud. aastal kaks tuhat oli kõigi täitmata kulukohustuste summa kuuskümmend kuus miljardit, kahe tuhande seitsmendal sada üheksa miljardit ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kaks tuhat kakssada kakskümmend ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal suurenesid need seitsmeteistkümne miljardi võrra. me ei saa silmi sulgeda selle ees, me peame eelarves seda arengut arvesse võtta ja mida, võtma ja mida see tähendab. matemaatiliselt äh, lähenedes on kaks lahendust, me kas suurendame maksete eelarvet või siis me vähendame tulevikus võimalikke kulukohustusi ja me ei tohi silmi sulgeda selle tõe ees kõik muud lahendused äh, ei ole võimalikud, need ei taga mingeid lahendusi ning äh, kui me suurte äh, teemade juures seda eelarvet hindame, siis me peame otsustama, mida me teeme. võimalik on loomulikult mõlemat seisukohta e-, esindada. meie ECR-is arvame, et me mitte ainult ei taha õhemat Euroopat, vaid see peab ka eelarves kajastuma. meie oleme selle vastu, et äh, maksete eelarve osa suurendada ja see tähendab äh, järelikult seda, et tuleks vähendada kulukohustuste osa selleks, et järgnevatel aastatel oleks võimalik jõuda äh, et oleks võimalik jõuda tasakaalustatud eelarveni loomulikult on ka sisulisi aspekte, mida tuleb arvesse võtta, mõnest on juba räägitud, näiteks detsentraliseeritud ametite küsimusest ja üldse ametitest. kas neid on igal juhul vaja, kui, igal juhul tuleb esitada küsimus, et kui meil on tegemist ametitega, mis asuvad Brüsselis, siis miks neid üldse vaja on? millist lisaväärtust nad annavad? kas me saame oodata mingisuguseid tõhususe mm, tõususe suurenemist, kui me mõne ameti kuulutame ebavajalikuks ja laseme töö ära teha komisjonil. ja me arvame ka, et tuleb vähendada personali, mitte selles osas, et maksta vähem olemasolevale personali, personalile, vaid tuleb vähendada personali arvu. meil on vaja rohkem läbipaistvust selle eelarve jaoks. ma pean tunnistama, et uue saadikuna mind see asi ikka veel üllatab, ma üritan selle mõne kuu, olen üritanud selle mõne kuu jooksul saada ülevaadet, mis näitaks mulle, et see kakssada kakskümmend miljardit eurot täitmata kulukohustusi, mis on, et millistel aastatel tuleks need täita eeldatavasti. minu arvates on tegemist äh, väga olulise asja, aga äh, mis on väga oluline planeerimise jaoks, aga mul selliseid andmeid ei ole. nii et meil on vaja ähm, läbipaistvust, ainult siis, kui meil on piisav läbipaistvus, saame me seda arengut juhtida, nii et ma palun, et sellised, äh, sellised andmed koostataks ja tehtaks meile kättesaadavaks. ning viimane asi, kõigi väljaminekute puhul tuleb meie arvates kontrollida seda, kas seda lähimuspõhimõtet, mida kõik parteid tavaliselt valimiskampaaniat tehes äh, rõhutavad, kas, kas seda ka tegelikult järgitakse? ma arvan, et siin on tegemist kohati programmidega, mida riikide arvates, kui nad ise peaksid rahastama neid programme, oleks vaja rahastada. nii et me peame kaaluma, et kas meil, kas meie lähenemine on õige. näiteks ma arvan, et äh, meil on selline konsensus, et me peame investeeringute osa eelarves suurendama, aga siin tuleb küsida seda, et mis need investeeringud on. me kõik teame, et on olemas selline abstraktne mõiste, aga see ei näita meile, kas mõni investeering on tegelikult mõttekas. meil on ka Saksamaalt näiteid, näiteks kui ma mõtlen Berliini lennuväljale, siis äh, ma tõesti küsin, et kas sealt üldse kunagi mõni lennuk õhku tõusma hakkab nii et me peame uurima, kas see investeeringute äh, mõiste hõlmab selliseid investeeringuid, mis toovad endaga kaasa lisandväärtuse kodaniku jaoks, aitäh. suur tänu, härra Torvalds. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt tunnustust avaldada meie raportöörile, sellepärast et äh, see üldpilt, mille ta maalis, on ilmselt selline, millega kõik võivad olla nõus eh, siin eh, komisjonis ja parlamendis laiemalt. jällegi oleme eh, silmitsi selle tõsiasjaga, et nemad oma parlamendi luge-, e-, vabandust, eelarve lugemisel otsustasid jällegi rohkem kärpida ehm, kulukohustusi kui maksekohustusi ja kasutan oma minuteid selleks, et rääkida otse meie po-, saadikutena saame selliseid pensioni, mida me ei jõua ära kulutada ja ja süüdistame siis kedagi teist ja see tähendab seda, et kulukohustusi on väga palju. ja selles mõttes me peaksime olema natukene tähelepanelikumad. ja teisalt äh, nõukogu seisukoht teinekord on nad suhteliselt pimedad üldiste eelarve eesmärkide osas. Nad makseid muudkui kärbivad, kas seda siis teadlikult või sellepärast, et nad ei mõista matemaatikat, tekitavad sellise ebatasakaalu. ja parlament seega peab tõstma makseid nendes eelarveridades, mis meie meelest on strateegilise tähtsusega, kuid samas me peaksime olema siiski natukene äh, karmimad, liiga suuri kohustusi võtmas. me ei tohiks pillata. parlament peab kõigepealt üles näitama oma vastutuskohustust sellega, et äh, meie enda eelarve on korras, me peame nõudma Euroopa Liidule sellist eelarvet, kus arved ei ole maksmata, nii nagu Euroopa Liit nõuab äh, seda liikmesriikidelt, nagu kolleeg Fernandes ka oma sõnavõtus ütles see tähendab teisalt aga ka seda, et me peame olema valmis äh, mõnedest oma südameasjadest eelarves loobuma ja nõukogu peaks äh, samas äh, lämmatama oma kalduvuse olla põikpäine rubriigid üks A ja neli on, neid on tabanud kõige suuremad kärped, need on aga rubriigid, mis meie jaoks on väga olulised ja on olnud meie prioriteedid. rubriigis üks A tegemist on siis kasvupotentsiaaliga noorsootagatise algatus on seal sees ja teadus- ja arendustegevus ja see on innovatsiooni aluseks meie tööhõivealgatusest ei piisa üksi, kuid kõik need meetmed üheskoos võivad majanduskasvu tõesti genereerida. teadus- ja arendustegevus annab vahendid VKE-dele selleks, et nad oleksid novaatorlikumad, looks niimoodi uusi töökohti ja võimalusi ma ei raiska kellegi aega sellega, et laskuksin nüüd väärtusahela logistikasse või selle loogilisusesse, kuid kasvu äh, Äh, kasvuloogikast on meil puudu äh, mõistlik äh, tööstuspoliitika. Lääne-Aafrikas on lahvatanud Ebola kriis, Ukraina, lisaks sellele veel, mina olen endine korrespondent Venemaal olnud ja ma tean, millised on kas Vladimir Vladimir Vladimirovitš Putinil ja, ja et ta nüüd ennast täiesti va- äh,, valesse suunda liigutanud, aga probleemid Ukrainas on ka väga tõsised ja nad nõuavad äh, meilt suuremat tarkust kui see, mida me tavaliselt oleme suutnud välja näidata. Nad ei nõua mitte ainult meie tarkust, vaid kavatsevad küsida ka raha. nõukogu on äh, eelarve lugemisel võtnud äh, arvesse ainult ühe lisanduse eelarvest, nõukogu, komisjon võttis arvesse kõik kahe tuhande neljateistkümnenda aasta omad Ehm, nõukogu on võtnud arvesse ainult ühe paranduseelarve, komisjon kõik kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarvet ja see on õige lähenemine. suur tänu, järgmisena härra. järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees ehm, ma tahaksin äh, tänada kõigepealt äh, meie raportööri, see koostatud töödokument on väga selge, siit on väga hästi näha, kus äh, on tekkinud probleemid. see viitab ka nõukogu seisukohtade järjepidevuse puudumisele ja see on väga oluline ma arvan, et see toon, mis töödokumendis on leitud, on täiesti õige. ma olen ka ise uus liige siin parlamendis ja mind äh, ka üllatab äh, see, et me ei ole teinekord väga kindlameelsed oma seisukohtades ja siit jõuan ka ma oma soovitusteni. kas äh, järgmisel aastal on olukord täpselt samasugune ja ülejärgmisel aastal samasugune nagu praegu. kui see nii on, siis tuleb eh, siiski läbi murda sellest ummikust ja vaadata, kus oleks võimalik saavutada mingisugunegi edasiminek. ja me peame läbirääkimised suunamagi sellele, et sellest ummikust lõpuks välja tulla. kui nõukoguga läbirääkimistel võtaksime me kuulda minu nõukogu, siis me ütleksime neile, et nad peavad teadma, mis äh, eelarvemõjusid toob kaasa selline aastast aastasse valitsev olukord. rubriikide osas on meie seisukohad ka selged, loomulikult on meil vaja investeeringuid, meil on investeeringuid selleks, et maadelda sotsiaalprobleemidega, näiteks äh, noorsooprobleemid ja tööhõive küsimused, aga äh, põhilised küsimused peaksid siiski rihtima teadustegevust teadus on, tegevus on vajalik, ähm, me peame tagama selle, et me ei anna seda võlakoormat ja, ja defitsiidikoormat üle järgmisele põlvkonnale. mis aga puudutab äh, investeeringueelarveid, siis siin on üllatav see, et peaasjalikult on need siiski riigisisesed äh, eelarved, mis äh, siin enama ära kannavad ja Euroopa Liidu eelarves on see osa väga väike. meie parlamendina peame oma prioriteedid väga selgelt välja ütlema. suur tänu, härra Tang! kolleeg Neri Aada, palun. suur tänu, eh, härra esimees, ka mina tahaksin eh, tunnustust avaldada raportöörile ja ma toetan tema lähenemist pilootprojektide osas me oleme kõik ilmselt nõus eh, sellega, et kulukohustustest tuleb kinni pidada ja defitsiidid üks B ja muus rubriigides on täiesti välja, on täiesti ähm, äh, lubamatud me ei tohi äh, suuremat kasinust lubada, meie majandusel on vaja investeeringuid selleks, et äh, tulla välja sellest kriisist äh, ja meid väga paljusid siia valiti just sellepärast, et me ütlesime, et me kavatseme võidelda kasinuspoliitikate vastu ja võitleme investeeringute eest ja selleks, et vähe, et Äh, ka Euroopa äärealadel just eriti majandus äh, läheks uuesti käima. nüüd ähm, personali äh, vähendamise kohta, mina olen iiri keelt, emakeelt rääkiv kolleeg teie seas, kuigi kümme aastat on iiri keel olnud ametlik Euroopa Liidu keel, ei saa ma oma keelt kasutada isegi täiskogu istungitel. ma paluksin sellest siiski kinni pidada, et see küll tõstaks personali arvu, aga minu meelest oleks õige, aitäh suur tänu, proua Niriade ja härra Nugan. suur tänu, härra esimees. siin komisjonis räägitakse palju kohustustest ja loomulikult kohustused on väga olulised, aga tegelik probleem on siiski maksetes viimase, viimaste aastate jooksul on selge olnud see, et äh, nõukogu ei taha välja maksta neid kohustusi. nõukogu on öelnud näiteks järgmise aasta kohta, et eelarve tõuseb äh, reaalselt kolm koma kolm protsenti ja ütlevad, et me peame kolm koma kolm protsenti liikmesriikides rohkem maksma eelarvele. meie muidugi arvutame teistmoodi ja selleks on tulemuseks teistsugused arvud, arvestades paranduseelarveid. me teame, millised on probleemid makseeraldistega, me teame seda et äh, eelmisel aastal komisjon ütles, et me oleme maas kahekümne kolme miljardi euroga, probleeme on tõsiseid. aga äh, meid ei ole keegi kuulanud, nõukogu ei ole kuulanud meid, kui me need probleemid juba ammu välja tõime, nad ei kuulanud ka komisjoni, kes rääkisid sellest, et, et äh, maksed on viibima jäänud ja nii edasi. meil on vaja konkreetseid tõendeid projektidest, ettevõtetest, ülikoolidest Äh, kohalikest omavalitsustest, vabatahtlikest organisatsioonidest, kes kannatavad selle all, et maksed on jäänud viibima see on see, mida me peaksime näitama komisjonile ja siis, kui nõukogu ja liikmesriigid, kas meie komisjoni ei kuula, kui meie oleme öelnud, et meil on probleem makseeraldiste viibimisega, kuulavad nad ära võib-olla seda survet, mida avaldavad neile mm, siis komisjoni selgelt tulevad numbrid, näited nendest ettevõtetest, kes kannatavad nende probleemide all. suur tänu suur tänu äh,, härra Legresko. suur tänu, härra esimees, mina tahaksin tänada raportööri väga konkreetse sõnavõtu eest äh, eelarve küsimustes eelarve eelnõu minu meelest äh, ei lähtu meie strateegilistest eesmärkidest, äh, kõikides rubriikides ei ole strateegilisi eesmärke pandud paika ja see tähendab seda, et ei ole mitte mingisugust kohustust võetud ähm, eelarve ridade osas, teieni kõigini on jõudnud ilmselt ametitest ülevaated, aga me ei tea tegelikult, mida Euroopa Liidu ametid oma rahadega teevad. kas neid rahasid kasutati tõhusalt, kas neid vahendeid oli piisavalt? ja kuidas tegelikult äh, neid äh, kulutati. me hääletame siin kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas ilma, et meil oleks paigas volinikku. Äh, mida üldse uus volinik võiks arvata nendest asjadest? ametisse on nüüd tulemas komisjon, kellel ei ole mitte mingisugust poliitilist eh, legitiimsust, eh, nii. lisaks sellele on eh, nõukogu esitanud terve rea muudatusettepanekuid, millel ei ole mitte mingisugust pistmist igapäevase eluga, täiesti laest võetud kärped, ei ole arvestatud sellega, mis on selle tulemused ja kui me nüüd räägime pilootprojektidest, siis ma selles osas tahaksin ka sõna võtta Äh, üks projekt näiteks, nendele on antud A-kvalifikatsioon, puudutab see maapiirkondades inimeste juurdepääsu tervishoiuteenustele. Äh, siis minu piirkonnas on veel üks B-projekt ja siis üks on hindamise all, aga sarnased projektide puhul on ähm, antud teistsugune kvalifikatsioon, nii et ma ei saa midagi aru, kuidas neid hinnanguid siiski tegelikult antakse erinevatelt projektidele. ma tahaksin näha konkreetseid kriteeriumi nende pilootprojektide jaoks. me peame algusest peale eh, ju heaks kiitma projektid, mis on saanud A kvalifikatsiooni ja siis vaatame teisi projekte, mida on toetanud paljud Euroopa Parlamendi saadikud ja siis alles võtma ette järgmised äh, projektid ja eelarvekomisjoni projektid peaksid saama prioriteedi. suur tänu, äh, proua Hoolmeier. aitäh, härra esimees, lugupeetud kolleegid. esmalt paar märkust komisjoni eelarve kohta. ma peaks ütlema, et äh, täpselt, kõik läheb täpselt samamoodi nagu juba neli-viis aastat, et kulukohustusi on rohkem kui maksekohustusi ja see probleem on aasta-aastalt, me lihtsalt paneme selle kalevi alla ja midagi tegelikult ette ei võeta ja kahjuks on meil mitmeaastase finantsraamistiku puhul sama probleem, et meil on rohkem kulukohustusi kui makseid, et kui maksetakse ette nähtud vahendeid, kas selline asi saab pikaajalises perspektiivis olla jätkusuutlik, seda ma, selles ma isiklikult kahtleks. sest see lähtub ju sellest eeldusest, et me arvame, et osa projektidest äh, ei realiseeru ja kas äh, tõesti niimoodi saab eelarvet planeerida, selles ma kahtleks, see on väga ebaharilik äh, lähenemine eelarvele. tavaliselt ma ju planeerin asju nii, et ma tahan, et need asjad toimiksid ja ma tahan, et see raha eelarvest ka läheks nendele projektidele. ning teiseks, nende Ehm, arvete osakaal, mis ehm, üle jääb, see järjest suureneb. et viimaste, viimastest eelarvetest pärit ehm, arvete summa järjest suureneb iga aasta-aastalt ja see on nähtus, millega me peame tegelema. ja me peame äh, peaksime kontrollima ka õiguslikke aluseid, kas need õiguslikud alused, mis meil on, kas need üldse võimaldavad nõukogu jaoks äh, sellist otsustamisvabadust. minu arvates äh, ei ole nõukogul pidevalt äh, õigust kõigepealt, kõigepealt Äh, selliseid, ähm, selliseid arveid väljastada ja siis neid mitte ähm, maksta. meil ei ole õigust ju tegelikult äh, sellele, et meil oleks äh, puudujäägiga eelarve, nii et meil ei ole õigust arveid maksmata jätta ja kolleeg juba rääkis sellest, et me oleme sundinud kohalikke omavalitsusi kolmekümne päeva jooksul maksma, aga minu meelest on väga huvitav, milliseid põhjendusi äh, Äh, nõukogu kasutab, äh, kui, kui ta ei taha maksta, et kui me kasutaks äh, samasuguseid reegleid ähm, ja samasuguseid põhimõtteid, siis läheks asi Euroopas väga huvitavaks. minu arvates on see eelarve väga probleem, problemaatiline, kuna see tähendaks, et meie probleemid järgnevatel aastatel järjest suurenevad, see on üks märkus ja teiseks häirib mind see, et järjest rohkem võetakse raha ära äh, teadusuuringutelt, et kui me räägime tulevikus, siis me alati ei peaks valima välja teadusuuringuid selle valdkonnana, kus me võtame ära vahendeid. ja kui me seda teeme, siis äh, meil ei ole mingisugust konkurentsivõimet tulevikus ja meil ei õnnestu äh, Ähm, konkurentsis teiste maailmajagudega ähm, püsima jääda, nii et me ei tohiks äh, teadusuuringutelt äh, raha ära võtta ja neile rahaprobleeme tekitada. ning mul on ka mõningad märkused, mis puudutavad Euroopa Parlamendi eelarvet, ehkki need on suhteliselt äh, väiksed, aga ma ikkagi pean need märkused ka teile esitama, kuna me peame ka Euroopa Parlamendi eelarve ju vastu võtma. järgmise kõnelejad katkestatakse. Äh, esimees ütleb, et me kohe varsti hakkame tegema uut, ülejäänud jagudega. lõpetame kõigepealt äh, sellega ära. proua Hoolmaier, mul on üks märkus pilootprojektide kohta. ma pean nende kohta ausalt ütlema, et ainult äh, A-kategooria puhul ma arvaks, et see on mõttekas. ma arvan, et komisjoni kategooriate omistamine on tegelikult üsna kahtlane, kui aus olla. see sõltub äh, Ähm, sellest, et kas komisjon on aidanud saadikuid äh, pilootprojekti väljatöötamisel või mitte, et kui komisjon on äh, seda teinud, siis äh, omistatakse projektile A-kategooria ja kui komisjon ei ole, siis saab see projekt C või D-kategooria. nii et meie peaksime tegelikult mõtlema, et millised on meie prioriteedid ja kuidas me käime ringi komisjoni ettepanekutega, sest mind tegelikult häirib see, et mõningad kolleegid teistest äh, komisjonidest tulevad välja väga heade mõtetega pilootprojektide kohta, need on väga hästi põhjendatud ja nad põrkuvad ta lihtsalt mm, nende takistuste vastu, et komisjon ei ole ei ole aidanud kaasa nendele projektidele ja siis tullakse jälle viiendat korda välja sama mõttega ja see läheb läbi, sellepärast et komisjon on ähm, algselt selle ideega välja tulnud, nii et me peame tõesti põhimõtteliselt tegelema sellega härra euh, Delanu, euh, suur tänu, ma tahaksin tunnustust avaldada raportöörile suurepärase tehtud töö eest. üsna mitu äh, punkti on siin täiesti õigesti kirjas, kuid äh, ma tahaksin omalt poolt lisada seda, et äh, praegu ei ole võimalik siin Euroopa Parlamendis käituda nii, nagu midagi poleks juhtunud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mai lõpus. kokku tuli nimelt ju siis uus Euroopa Parlament, tulemas on kokku uus Euroopa Komisjon ja seega ma täiesti siiralt arvan, et meil tuleb Euroopale anda uus suund, uus suund, äh, mis loodetavasti annab meil panna piir äh, sellele kriisile ja, ja praegu valitsevale kasinuspoliitikale. valimiskampaania andis meile võimaluse leida kontakt kodanikuga ja nad äh, küsisid äh, meie käest Euroopa rolli kohta, kuidas me suudame reageerida kodanike huvides ja ma arvan, et meie olles ainus äh, rahva poolt valitud institutsioon Euroopas, peame Euroopa kodaniku ära kuulama igal pool Euroopa liikmesriikides. mina äh, olen siin äh, olnud vähe alles ja ma tean, mida struktuurifondid tähendavad territooriumite jaoks, regioonide jaoks, ma töötasin enne piirkondlikul tasandil ja ja ma liitun kolleegidega, kes ütlesid, et kui regioonid äh, teatud äh, projekte on äh, hakanud rahastama kaasrahastamise ähm, all ja kui meie ei suuda omalt poolt neid projekte rahastada ja nemad ei saa välja maksta öö, oma arveid, siis see kahjustab meie mainet. näiteks minu piirkonnas oli täpselt nii, et öö, ähm, meie pidime öö, täitma Euroopa poolt välja maksmata arvete tühja auku, aga see ei ole meie Euroopa piirkondade ülesanne katta auke, mis on tekitanud Euroopa Liit oma viivitustega. loomulikult öö, pankurid on sellest ainult öö, õnnelikud ja nemad on ainsad, kes on õnnelikud. nüüd need ühtsed projektid meil on vaja selliseid projekte, mis äh, aitaks meil olla konkurentsivõimelised ja säilitada meie identiteet suurte konkurentide ees. kui me ei äh, tee midagi ära selles valdkonnas, äh, siis me jääme teistest lihtsalt maha, teistest liikmesriikidest, kas tärkavatest riikidest või suurtest tööstusriikidest, kes on selle teemaga oluliselt tegelenud ükski riik ei tule sellest asjast üksinda välja, sellest kriisist me ei saa välja, kui me tegutseme ainult omaette riikide põhiselt. see riik, see kriis on võimalik ületada ainult siis, kui Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid võtavad ennast kokku ühtsena. Euroopa Parlamendil on siin oma roll mängida äh, Euroopa valitud institutsioon peab äh, oma hääle kõlavalt välja ütlema ja kui mina oleksin raportöör, siis ma oleksin väga sõnakas nii selles küsimuses kui ka teistes küsimustes ja ma arvan, et teinekord ähm, tuleb vastupanu osutada nõukogu äh, vastu, tuleb öelda teinekord ka, et nüüd aitab, äh, Euroopa kodanik ootab Euroopalt midagi muud tuleb ka öelda seda, et äh, kõikides liikmesriikides äh, rahva pilgud on meil, aga tegelikult vaatab meid ka terve maailm. maailm tahab teada, kuidas reageerib Euroopa ühes või teises küsimuses, näiteks nagu täna rahuküsimustes, Ukraina kriis, äh, Lähis-Ida ja humanitaarküsimused ja ma arvan, et sellest vaatevinklist on selge see, et Euroopa peab andma endale piisavad vahendid ja meetmed selleks, et sekkuda, kus on vajalik Eh, Venemaa piiride sulgemine eh, Euroopa põllumajandustoodangule eh, annab meile mõtteainest, sellepärast et venelased ei taha meie tooteid ja tõsi see on, et praeguses kontekstis on olukord piisavalt hull, aga võib-olla sellest tõuseb ka kasu, võib-olla meie põllumajandustooted peakski suunama hoopis humanitaarabi sektorisse Äh, ja Euroopal on teatud äh, kohustus ja meil on, äh, meie au on siin kaalul ja me peame nendele probleemidele reageerima. suur tänu, härra Olbricht on järgmine ja viimane sõnavõtja. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin mõned märkused ka omalt poolt esitada. meil on täna siin topeltarutelu, nagu ikka iga-aastase eelarve osas. kõigepealt tehnilised asjad tehniline arutelu puudutab siis selliseid asju nagu see, et me oleme võtnud endale kulukohustused, oleme äh, laeka avanud äh, ja oleme palunud siis projektid käivitada ja nüüd ei ole meil raha, et selle eest maksta. see on äh, see tehniline küsimus igal aastal, et mida nüüd teha siis selles olukorras, kui raha ei ole, et välja maksta. see puudutab nii kohalikke omavalitsusi ja kõiki teisi, kõik teavad, et meil ei ole piisavalt raha poliitiline mulje, mis sellest jääb, on see, et keegi planeeris seda lootes, et asi kukubki kokku. nii et me plaanime saja peale, aga loodame, et keegi ei esita saja eest projekte. et loodetakse, et see asi ei ei toimi ja loodetakse, et projektid ja nii edasi on ebatõhusad, et peatatakse projektid ja nii edasi, ma nüüd räägin siin väga otsekoheselt, aga vot niimoodi planeeritakse asju, me loodame, et asi ei toimi, aga kahjuks kõik töötab väga hästi. tõhusus on äh, palju suurem kui varem ja järjest rohkem ja rohkem esitatakse taotluseid ja need tuleb välja maksta aasta-aastalt oleme nüüd olukorras, kus lükatakse probleem lihtsalt järgmisesse ja siis jälle järgmisesse ja siis järgmisesse ja loodame, et keegi tuleb ja kunagi loob korra majja. poliitiliselt on olukord aga teistsugune. see ei ole tehniline probleem enam, millest me räägime, vaid me räägime Euroopa Liidust laiemalt. ma olen nõus konservatiivide ja reformistidega. euroskeptikute vaatevinklist on loogiline lahendus kulukohustusi kärpida või makseeraldisi kärpida, aga probleem on selles, et teie olete euroskeptikud, meie oleme Euroopa meelsed, me ei ole lihtsalt teie vaadetega nõus meie teeme ettepaneku, et meil on vaja suuremat eelarvet eh, enama Euroopa jaoks, nagu teie teete ettepaneku väiksem eelarve vähema Euroopa jaoks. probleem ongi seega poliitiline. me leiame mingisuguse ratsionaalse lahenduse küll sellele asjale, aga asi on selles, et nõukogu, ärge unustage, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, selle koondas Euroopa Nõukogu ja mitte Euroopa Parlament ja tollal me Euroopa Parlamendis küsisime täpselt, palju see maksma läheb, palju see asi maksma läheb. ja meile anti esialgsed hinnangud selle maksumuse kohta ja me ütlesime juba toona, et meil ei ole piisavalt raha selle jaoks. aga Euroopa Nõukogu oli Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga nõus, nüüd on meie ees nüüd see programm aga asi on selles, et kõik liikmesriigid, kõik Euroopa-meelsed, Euroopa-vastased, kõik olid nõus selle strateegiaga ja nüüd meie poliitikud peame küsima, kus raha siis on, kus on raha meie eesmärkide täitmiseks. kas me tahame siis hakata vähendama eesmärke, kas me tahame kokku koondama Euroopa Liitu, meie vastus on ei, teie vastus on jah euroskeptikud oma, aga see ei ole tehniline probleem, see on poliitiline probleem. ei ole sugugi juhuslik see, et eh, toodi sisse N pluss kolm reserv, et meil oli tulemusreserv sees, et me lükkasime selle asja kõik edasi kahe tuhande kahekümne esimesse, kahekümne teise, kahekümne kolmandasse aastasse, lootes, et keegi teine lahendab probleemi ära see on eh, süvitsi minev arutelu, mis tuleb maha pidada, ärgem unustagem, et me räägime mitmeaastase finantsraamistiku probleemist ja Euroopa Liidu äh, ideest kui sellisest üldse, aitäh. Au fond, c'est une bonne nouvelle. Les, les cadres. päris hea uudis. mitmeaastane finantsraamistik, see eelmine, võeti vastu juba sellisena, et maksekohustused ja kulukohustused ei olnud kooskõlas kulukohustuse, kohustuste võtjatel ei olnud konkreetseid projektiettepanekuid ja nüüd on hea uudis see, et äh, projektidele on vahendeid leitud. võib-olla peaks nüüd uurima, äh, kuidas saaks kulukohustused ja maksekohustused tasakaalu viia no mm, kui äh, me optimistid ei oleks, siis me ei saaks ka poliitikud olla. komisjon võiks ehk äh, meile äh, kinnitust anda, et kui tõesti kulukohustused vastu võetakse, kuidas saaks teha siis nii, et me ei jääks olukorda, kus äh, ohustatakse ehm, Euroopa Liidu eh, kuvandit eh, kui eh, organisatsiooni, mis aasta-aastalt jätab kohustused täitmata. palun. mina soovisin ka sõna, jah ma tegelikult soovisin varem sõna, aga eh, ma ilmselt ei paistnud välja. saan lühidalt teha, sest eh, ma nõustun paljude eelkõnelejatega. suur aitäh kõigepealt raportöörile põhjaliku ülevaate eest. esmapilgul eh, võib tunduda, et nõukogu seisukoht on täiesti mõistetav Euroopa Liit soovib ju eelarvet piirata, liikmesriikidelt soovitakse kärpeid, eelarve ratsionaliseerimist ja see kõik tundub olevat loogiline, aga ka Euroopa Liidu eelarve liigub samas suunas. muidugi, kui te nüüd lähemalt vaatate, siis äh, tundub, et nõukogu ettepanek ei ole päris järjekindel tehtud on kärpeid, mida ei ole selgitatud, ei ole aru saada, miks on prioriteetseid valdkondi kärbe, kärbitud. ma arvan, et me peaksime palju jõulisemalt sekkuma ja palju tähelepanelikumalt oma vahendeid jälgima, aga eelarve puhul tuleb ikkagi Euroopa Parlamendi prioriteetidega samuti arvestada. seadusandja prioriteetidega tuleb arvestada, tuleb arvestada komisjoni ja liikmesriikide prioriteetidega. Euroopa Liidu eelarve eh, peab keskenduma nendele eh, poliitikatele, mida tõesti on vaja, eh, võitlus tööpuudusega, noorte tööpuudusega eelkõige, toetus VKE-dele ja tööstusele, toetus äh, tööstusele, sellest rääkisid ka kõik teised, ilma teadusuuringuteta ei teki mingit majanduskasvu, ei toimu progressi. kui me räägime nüüd äh, maksete vähendamisest, siis tegemist on lühinägeliku poliitikaga nõukogu poolelt ja see on üsna hämmastav see on piinlik. nõukogu pole öelnudki, miks on makseid vähendatud. igal aastal läheb igas liikmesriigis ettevõtteid pankrotti, Itaalias on suuri probleeme. ettevõtetel on raskusi mitte sellepärast, et nende teenused või tooted ei ole head, ei neil ei ole makstud nende pakutud teenuste eest. see on probleem ja selline lünk äh, tuleb likvideerida. maksekohustuste ja kulukohustuste vahele on jäänud tohutu lünk. ja äh, me arvame, et parlament peab jääma väga selgetele seisukohtadele suhetes nõukoguga äh, tegema nõukogule selgeks, milline äh, mõju nende poliitikal majandusele võib olla. suur aitäh! komisjon, palun, proua Kalvino, palun tehke lühidalt, sest meie päevakava on väga tihe. suur aitäh! esimees, aitäh teile. kõigepealt mõned üldised märkused selle kohta, millest täna räägitakse ja siis äh, ma räägin ka äh, sellest niinimetatud rallist, mida te isegi mainisite. kõigepealt äh, komisjon muidugi jagab nõukogu seisukohti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve suhtes ja me nõustume täiesti ka nende märkustega, mis rääkisid vastuolulisusest, nimelt lubaduste ja, ja võimaluste vahel. me tahame loomulikult majanduskasvu ja tööhõivet suurendada, aga kui me nüüd tõesti vaatame eh, jagu üks A, see on muutunud negatiivseks prioriteediks nõukogu silmis. me jagame teie väljendatud muresid. teiseks tahaksin natukene täiendada teiste parlamendiliikmete märkusi, nimelt seoses sellega, et meil peab olema piisavalt makseid selleks, et kulukohustustele vastata. nõukogu, parlament, Euroopa Liidu institutsioonid on neid soovinud ja alusleping on selles suhtes väga selge, artiklis kolmsada kakskümmend kolm ütleb, et nõukogu, parlament ja komisjon tagavad, et finantsvahendeid oleks piisavalt, et Euroopa Liit saaks kolmandate poolte suhtes oma kohustusi täita. aluslepingus on kohustus, mida kolm Euroopa Liidu institutsiooni peavad austama. nüüd äh, me räägime siin, peame rääkima ka äh, mineviku kohustustest, see ei ole mitte ainult äh, tehniline küsimus. me ei räägi ainult tasakaalutusest, vaid ka eh, sellest, et varem võetud kulukohustusi tuleb täita. ja kui need ei ma-, vasta programmidele, mis on kokku lepitud, siis ei suuda ka me oma poliitikat ellu viia. poliitiline otsus tuleb vastu võtta, me, kas me tahame oma kokkulepitud poliitikat ellu viia või mitte. tegemist ei ole ainult tehnilise küsimusega ja mingisuguste arvude tasakaalustamisega, ei kolmandaks, eh, lisaks sellele, mida ma juba ütlesin, on tähtis meenutada, et iga kord eh, luuakse realistlik ehm, marginaal eelarves, aga ikka eh, töötatakse paranduseelarve välja. eelmine aasta oli veelgi traagilisem, kui meil ei ole piisavalt ressursse, siis tuleb leida muudat-, muudatusteks võimalus. paranduseelarvete vastuvõtmisel näevad aga komis-, kodanikud, et meil on nagu veel ehm, vahendeid vaja, meil on vaja vahendeid selleks, et kokkuleppeid poliitilisel tasandil täita. ja nüüd, äh, kui me räägime täitmata kulukohustustest, siis äh, kaks kolmandikku nendest on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ja äh, see on seotud liikmesriikides elluviidavate programmidega väga tah-, keeruline on prognoosida, eh, mis edasi saab, kõik sõltub sellest, kuidas liikmesriigid programme ellu viivad. asjaolu, et täitmata kulukohustusi on äh, nüüd rohkem, on seotud sellega, et kulukohustusi on suurendatud kuni kahe tu-, või oli suurendatud kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani äh, aga meie oleme alati arvanud, et lüngast on võimalik üle saada siis, kui mitmeaastast finantsraamistikku täielik määral rakendatakse ja leitakse piisav paindlikkus ja sellepärast äh, ütleb komisjon pidevalt, et me praegu küll kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maksekohustusi täita ei suuda, aga me tahame sajaprotsendiliselt täita maksekohustused. ja nüüd pilootprojektidest kõneldes äh, tahaksin öelda, et meil on hea meel koostööd teha, olin üllatunud siiski äh, märkuste äh, üle, mis komisjoni suunas tehti. meie oleme alati siiani komisjon, komisjonis parlamendiga soovinud koostööd teha ja finantsmäärust täita nii et maksimaalne arv programme eh, viidaks ellu isegi piiratud eelarve tingimustes, nii nagu raportöör ütles. ja veel üks näide, kui te lubate, selle kohta, mis juhtub siis, kui eh, maksekohustusi ei täideta eh, teie jaoks hakkas silma äh, kõigepealt üks A jagu ja neljas jagu. selge näide on tõesti teadusvaldkond, paljud teist rääkisid ka sellest, seal on vähendatud seitsmenda äh, raamprogrammi vahendeid, see on täiesti selge otsus, me osasid äh, arveid lihtsalt ei tasuta, intressimäärad kantakse üle järgmisse eelarveaastasse. ja kui te nüüd detailselt vaatate, siis see on seotud ähm, varasemate kulukohustustega ja ähm, neljandas jaos on näha, et arvestades kriisiga, mis äh, mõjutab Euroopa Liidu ümber olevat äh, ala, on vaja kärpeid teha Need on näited valdkondadest, kus tõesti on tekkinud vastuolu. tänan. Äh, härra Etšenike soovis sõna. ja annan teile nüüd sõna. Ah, aitäh, härra esimees minu teadmised Euroopa eelarvest ei ole veel äh, eriti põhjalikud, aga tahaksin äh, paar märkust teha. troika avaldab programmi, et nad maksaksid ära oma võlad, aga teisalt Euroopa Liit on täiesti rahul sellega, et äh, Euroopa Liidu enda võlad kasvavad aasta-aastalt meil on tegemist sellise mänguga, kus komisjon esmalt vähendab eelarvet. et ähm, see ei vasta sellele, mis on äh, finantsperspektiivis kirjas ja siis vähendab nõukogu eelarvet veel omakorda viiesaja äh, miljoni võrra ja siis on äh, härrad väga pahased, aga ainult selles osas, mis puudutab teist osa kokkulepe valitseb selles osas, et et ähm, kulukohustused peavad vastama maksetele. sellises sotsiaalses äh, hädaolukorras, äh, mis meil praegu on, peaksime me sellised probleemid ära lahendama, aitäh. Euh, see arutelu oli väga äh, rikas ja oli palju ettepanekuid, mis läksid samas suunas, meil on palju äh, võlgu, mis järjest suurenevad, tegemist on äh, äh, võlaga, mis mis äh, ei äh, võimalda meil edasi tegutseda ja mis on vastuolus ka äh, lepinguga, sest et äh, see ei ole lepingus lubatud ning äh, tulevikus tuleb kindlasti mõelda sellele, et äh, liikmesriigid peaksid oma projekte konkreetsemaks muutma, kui, kui tegemist on vahendite äh, saamisega ja ette tuleks näha ka piisavat äh, piisavad varud mitmeaastases finantsraamistikus, mis iseenesest on problemaatiline, kuna seitsme aasta peale ette näha kõike, mis ette toimub, mis toimuma hakkab, kui me teame, kui heitlik on majandusolukord, vaja on, et Euroopa Liit leiaks vahendeid, et olla kooskõlas konjunktuuriga ja kõigi nende probleemidega, mida on vaja mingil hetkel ära lahendada ma olen äh, nõus äh, raportööriga, et vaja on äh, nüüd kokkuvõtted teha sellest arutelust ja vaja on ette valmistada nendeks väga delikaatseteks kohtumiseks nõukogu ja komisjoniga. proua Kardias ja Val, kas te soovite nüüd omakorda kokkuvõtted teha? aitäh, härra esimees, aitäh, et te mind usaldate tegemist ei ole tööga, mida mina raportöörina üksi teeks. selle asemel üritan ma leida konsensust äh, parlamendi seisukoha osas. enamus saadikuid väljendasid äh, sarnaseid äh, mõtteid, kui tegemist on olukorra analüüsimisega, aga me ei ole ühel meelel selles osas, millise, et kuidas seda olukorda tuleks lahendada siin äh, pean silmas eelkõige härra Olbrichti. selge on see, et äh, Euroopa-meelsed fraktsioonid ei lähene eelarve probleemile samamoodi kui euroskeptilised fraktsioonid. eelarve on võimalus äh, meie poliitilisi ettekujutusi ja, ja ideid ellu viia meie pro-, Euroopa-meelsed näeme, et Euroopa Liit on äh, vajalik projekt ja vaja on edusamme teha. eelarve osas on väga palju parem teha koostööd ühiste projektide puhul ühise eelarve raames, selle asemel, et igalühel oleks oma eelarve. seetõttu me peame eelarve puhul mõtlema järele sellele, millistes äh, valdkondades äh, on tegemist tõelise Euroopa lisandväärtusega, sellepärast et muidu tuleb küsida, et äh, mis kasu üldse on Euroopa ühisest eelarvest, kui me oleme arvamusel, et seal ei ole mingit Äh, lisandväärtust, siis me peame seda vähendama, kuni see üldse ära kaob, aga kui me oleme tõeliselt Euroopa-meelsed ja arvame, et Euroopa eelarvel on lisandväärtus, siis see tähendab seda, et seda eelarvet tuleb suurendada, suurendada mitte suurendamise pärast, vaid selleks, et võimaldada meil läbi viia paremaid programme, parandada Euroopa Liidu tulevikku ja selleks, et liikmesriikidel oleks võimalik täiendavaid vahendeid kokku hoida. nii et meil on erinevad äh, seisukohad Euroopa Liidu suhtes ja sellest lähe, lähtudes on meil ka erinevad ettekujutused äh, eelarve osas. mulle meeldis väga see, mida ütles komisjon, väga selge lähenemine, mis äh, on meie töö jaoks ka väga kasulik. see abi, mida komisjon on parlamendile andnud, on väga olulise tähtsusega selleks, et pidada läbirääkimisi nõukoguga ja näha milline on tegelik rahaline olukord ja millised probleemid meid ees ootavad. tihti räägitakse sellest, et vaja on kulukohustusi järgida, ma arvan, et et see on iseenesestmõistetav, aga kindlasti tuleb vahet teha nende kulukohustuste vahel, mida me juba oleme võtnud, nende programmide vahel, mida on juba algatatud ja kus tuleb äh, arved tasuda, see ei ole enam mingi kohustus, see on fakt, need arved tuleb äh, tasuda, kuna töö on juba ära tehtud, seda on mõned äh, saadikud siin ka öelnud, on äh, piirkondi, mis on ise pidanud vahendeid oma taskust kinni maksma ja kes ei saa neid vahendeid nüüd Euroopa Liidu eelarvest, kuna Euroopa Liit lihtsalt ei maksa ja on viimasest äh, äh, finantsperspektiivist on ka olemas äh, äh, võlgu, mida me peame kinni maksma. tegemist on programm planeerimisega, millest me peame kinni pidama, me peame tegema koostööd komisjoniga, tegema äh, koostööd nendega, kes nende programmidega tegelevad, neil on olemas vastav finantsplaneerimine ja sellest tuleb, seda tuleb järgida. me ei saa arutada siin, et me tahame kulukohustusi vähendada, need kulukohustused on juba võetud. parlamendi ametiaja alguses on lihtsalt see lõhe, kulukohustused ja maksed, mulle öeldi, et ära muretse maksete pärast, keskendu kulukohustustele, aga ikkagi on väga huvitav see, et arutelu, mis puudutab makseid, et see praktiliselt on äh, meie arutelus muutunud põhiteemaks, kui tegemist on sellega, et me tahame parandada neid programme, millega me töötame ja et me tahame parandada investeeringuid, mida me peame tuleviku seisukohalt strateegilisteks. üheksakümmend protsenti meie tööst tähendab aga lõppkokkuvõttes seda, et me avaldame survet, et äh, arved tuleks ära maksta. ja ma arvan, et see on küll juba üsna halb olukord. sõltumata sellest, kas äh, konkreetse isiku seisukoht on Euroopa-meelne või mitte, üritan mina raportöörina ühist seisukohta välja töötada, mida me saaksime nõukoguga läbirääkimistes esindada, et meil oleks võimalik leida võimalikult suur häälteenamus et meie positsioon läbirääkimistel oleks võimalikult tugev. järgnevatel päevadel me näeme, mis sellest äh, saab, ma ootan muudatusettepanekuid, mis tulevad erinevatest komisjonidest ja fraktsioonidest järgmisel nädalal on ka koordinaatorite kohtumised ja mitteametlikud kohtumised erinevate fraktsioonide esindajatega ja ma üritan äh, neil siis ka ühist seisukohta välja töötada. aitäh. Appréciation sur les autres sections. Nous avons euh, kolleegid, kas te tahate võtta veel sõna teiste jagude osas, kui te seda soovite, siis teeme seda nüüd, aega on meil natukene vähe. ma tahaksin kõigepealt tänada meie tõlkemeeskonda, kes lubab tööl olla kaheksateist neljakümneni, ütleb härra esimees selleks, et me saaksime rääkida eh, investeerimispangaga ja teiste kolleegidega siis projekti võlakirjadest, mis on väga oluline osa meie investeeringutest, see aitab meil eh, majanduskasvu toetada ja nii edasi. lugupeetud kolleegid, Euroopa Parlamendi osas saame lühidalt rääkida, alles kahe nädala pärast saame me parandus äh, märke, alles siis on meil mõtet rääkida Euroopa Parlamendi eelarvest ja mitte täna, kui meil neid andmeid tegelikult üldse veel ei ole. ning teiseks, see, mida me komisjoni eelarve puhul oleme arutanud, see puudutab ka muud, mu-, muid eelarveosi ja seal on kaks eraldiseisvat probleemi, kus nõukogu ei ole probleeme lahendanud ja, ja komisjon ka mitte, meil on nimelt Euroopa Kohtu probleem, Euroopa Kohus sai teise mm, äh, kohtujuristi koha, täiendava kohtujuristi kohaga kahjuks neid vahendeid ei ole ette nähtud, komisjon võttis need vahendid ära, seda isegi ei nõudnud nõukogu ja nõukogu muutis muutis abatement rate'i, aga ei järginud, pannud tähele seda, et et kohtu puhul on üheksakümmend üheksa protsendiliselt kõik kohad täidetud ja see tähendab seda, et ei ole võimalik Äh, vabu ametikohti täita ja et nelikümmend kaheksa kuud tuleb oodata, enne kui see on võimalik ja see tekitaks väga palju probleeme ja see võib tekitada väga palju probleeme meile ka eelarvega seoses näiteks üks ettevõte on kaevanud Euroopa Liidu kohtusse kolmeteist miljard, kolmteist miljardit nõutakse meilt, kuna Euroopa Kohus ei ole piisavalt kiiresti tema hagi läbi vaadanud. meil on ka teisi selliseid juhtumeid tulemas, tegemist on miljardiliste su-, hagidega, nii et pärast seda, kui nõukogu oli kokku leppinud, et äh, Euroopa Kohus saab täiendavaid kohtunikke, vähemalt üheksa uut kohtunikku, aga poolteist aastat ei ole suudetud kokku leppida selles, et millistest riikidest need kohtunikud peaksid tulema, kuna öö, äh, kuna üheksa kohtunikku tähendab seda, et kõik kakskümmend kaheksa riiki ei saa täiendavat kohtunikku, on poolteist aastat vaieldud selle üle. selge on see, et neid äh, kohtunikke on vaja, äh, aga kahjuks ei suudeta kokku leppida, millistes riikides need tulevad. nii et tegemist on täieliku farsiga. Fina-, finantsiliselt võib see meile tähendada väga suuri probleeme eelarves ja seetõttu ma paluksin komisjoni, et me Euroopa Kohtu puhul esiteks võtaks tagasi komisjoni ja nõukogu ettepanekud see on ainus koht, kus tõesti tuleb minna ähm, vahendite puhul kaugemale kui esialgu ette nähtud, sest see võib väga suurel määral mõjutada Euroopa Komisjoni eelarvet, sest kui need äh, firmad võidavad need kohtuprotsessid, siis nad äh, nõuavad meilt äh, koos intressidega kõik need summad sisse ja kui nad neid ei äh, võida, siis me ei saa neid trahve, mida nemad tegelikult peaksid Euroopa Liidu eelarvesse maksma, nii et me mõlemal juhul kaotame ning seetõttu ma pean ütlema, et ma üldse ei mõida, mida komisjon ja nõukogu siin on teinud. see on midagi, mida ma tõesti mõista ei suuda öö äh, koht, õigusloome peab toimima ja, ja kohtuprotsessid peavad toimuma mõistliku aja jooksul ning seetõttu teeksin ma ettepaneku, et me valmistaks ette vastavad muudatusettepanekud, et Euroopa Kohus saaks toetuse selles osas, mis on minimaalselt vajalik, ma ei räägi sellest, mida me ideaalis tahaksime, vaid ma räägin sellest, mis minimaalselt on vajalik. ning Euroopa välisteenistus, ka see on üsna kõva pähkel, mul on mulje, et nõukogu sooviks, et tegelikult ei oleks Euroopa välisteenistust üldse olemas ma ei suuda sellest kuidagi aru saada, kuna välisteenistus valitsusele andis nõukogu kõigepealt lubaduse, et äh, nõukogu tegeleb äh, IT-probleemidega ja rahastab seda järgmisel aastal, aga nad otsustasid, et ei, me ei taha seda teha, me anname kõik äh, Euroopa välisteenistuse enda pädevusse ja see, mida Euroopa välisteenistus sai, olid lõppkokkuvõttes täiesti vananenud äh, IT-süsteemid, äh, me võime näiteks Youtube'is äh, Youtube'is äh, kuulata, kuidas ähm, kuidas proua Ashton ja Eesti välisminister omavahel äh, kõnelesid ja millest nad rääkisid, seda on võimalik, äh, pealt on võimalik kuulata ähm, iga meie välis, kõr, välisasjade kõrge esindaja kõne telefonikõned, sellepärast et äh, need programmid, mida kasutatakse, on nii vananenud, neid on võimalik kergesti lahti murda ja see tähendab seda, nagu oleks meil siin üheksakümne üheksandast aastast pärit, pärit ähm, IT-süsteeme. kui meie turvastandardid ähm, oleksid samasugused nagu Euroopa välisteenistusel, nii et kui me tahame seda, siis me loomulikult äh, ei peaks andma neile täiendavaid vahendeid. mina olen siin nüüd veidi sarkastiline, kuna vahel mulle tundub, et ma olen lasteaias, need on asjad, mis on iseenesestmõistetavad, need ei ole väga keerulised, need ei ole tõesti üle mõistuse ja ülejäänud osas ma loodan, et äh, me jõuame lähe-, lahenduseni, ma ei hakka neist rääkima, ma lihtsalt keskendusin kahele asjale. regioonide komisjon, komitee puhul ja majandus- ja sotsiaalkomitee puhul äh, toimuvad vastavad äh, ähm, kohandused, mis puudutavad personali arvu, kuna meie teenistused on nüüd ühendatud ja kahe nädala pärast me arutame neid muidu muus osas mul täna rohkem märkusi ei ole. aitäh. Oh, aitäh, väga raske on äh, avada nüüd arutelu, äh, sellepärast et me peaksime nüüd hakkama rääkima projekti võlakirjadest. kas kellelgi on kiireloomulisi küsimusi selle kohta? kui ei, siis äh, suur tänu, et te viitasite mm, kohtuprobleemidele. Euroopa Liit on ühisturg ja see eeldab lojaalset konkurentsi. ja kui meil on nüüd vaja nelikümmend viis kuni neljakümmet kuud selleks, et äh, langetada otsus konkurentsi kohu äh, küsimustes, on ikka väga murettekitav. see tähendab seda, et äh, turul võib juhtuda ükskõik mida ja meie ühisturg tegelikult ei toimi ja see võib äh, loomulikult mõjutada majanduskasvu ja seega töökohtade loomist ja see on äärmiselt äh, problemaatiline. Need trahvid, mis võiksid jõuda eelarvesse, ei äh, jõua siia, kuivõrd kohtuotsused viibivad ja ma arvan, et kui võetakse algatus selles osas selleks, et mõjutada komisjoni nõukogu, siis ma julgustan teid seda tegema, proua Hoolmeier komisjon tahaks vastata? skandaalne, et nelikümmend kuus kuud läheb konkurentsi küsimustes kohtuotsuse jõudmiseni, see turg vahepeal kukub meil kokku. jah, ma olen sada protsenti teiega nõus, teie märkustega, mis puudutavad siis kohtuotsuste kohale jõudmist ma tahaksin äh, lühidalt võtta veel kord sõna selleks, et selgitada seda, et Euroopa Komisjon ei ole võtnud sellist lähenemist absoluutselt, et karistada kuidagi välisteenistust, vähendades nende vahendeid või karistada Euroopa Kohust. me vastupidi, me oleme võtnud ähm, arvesse ähm, kohtujuristi kulude Äh, tõstmist, äh, nagu te teate, Euroopa Komisjon äh, näitas üles eeskuju, me oleme oluliselt oma personali vähendanud ja halduskulude eelarvet oleme kokku ko koomale tõmmanud ja me oleme üritanud teha nii konstruktiivselt koostööd teiste institutsioonidega kui võimalik. Te juba mainisite ära nendest kaks, kes teistega võrreldes on jah, võtnud vastu suurema eelarve, aga Äh, komisjon ei ole sugugi võtnud piisavat lähenemist, vaid üritame institutsioonide vahel tagada sidusust ja tasakaalu, suur tänu. suur tänu. me teame, et see on ikka nii, äh, et kõik äh, räägivad ühtemoodi, aga see võib ja et kõikidele peab kehtima samad asjad, aga see viib lõpuks idiootsete lahendusteni proua Hoolmeier, äh, teie sissejuhatus on ühtlasi ka selle tänase arutelu kokkuvõte ja kui te nüüd olete nõus, äh, siis ähm, kuulaksime ära meie küll, külla kutsutud, kes räägivad meile projektivõlakirjadest. Jüran Ferm, meie endine Äh, raportöör ei ole enam kahjuks parlamendis ja seega ma annaksin sõna Euroopa Investeerimispanga esindajale härra Kassoonile, kes on Ecofini äh, peadirektor ja vastutab infrastruktuuri projektide rahastamise eest ja Negem Janet äh, saab sõna Euroopa Investeerimispangast, uute toodete osakonnas töötab ta Teil on sõna. Uh, suur tänu, härra esimees ja suur tänu, et te kutsusite Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga siia selleks, et rääkida iga kuue kuu tagant esitatavast aruandest projekti võlakirjade kohta. aega on meil vähe, aga üritan võtta läbi siis info nii kiiresti kui võimalik. ma võtaksin üldiselt kokku poliitika konteksti, et kuhu me oleme siis täna jõudnud Euroopas Euroopa Liit äh, on olnud väga aktiivne selleks, et vältida finantskillustumist, äh, selleks, et ähm, finantsrahastamiskanaleid äh, ühtlustada reaalmajandusega. see on asi, millega me oleme juba mõnda aega taga, mõnda aega tegelenud ja oleme üritanud kõigi turu osapooli kaasata. märtsis kaks tuhat neliteist tuli välja komisjoni teatis äh, pikaajalise finantseerimise kohta, seal oli ette nähtud mitu tegevussuunda. me oleme küll olnud väga aktiivsed äh, pakkumise poolel, nõudluse poolel on asi natukene nõrgem ja komisjoni uus president äh, Jean-Claude Juncker sellele ka viitas, et me ei, me peame leidma kolmsada miljardit lisa aga tegeleme selle asjaga. ja selles mõttes äh, on nõutud äh, ka suuremaid investeeringuid G kahekümne ja OECD e tasandil. see, nende kohtumistel on äh, Euroopa Komisjon aktiivne paljudes gruppides. keskendunud oleme me siin peaasjalikult siis äh, õige raamistiku leidmisele selleks, et investeeringuid saaks kasutada peamises kahes äh, sektoris, kus me näeme turu mittetoimimist, äh, VKE-de sektor ja keskend- ja infrastruktuurisektor, täna räägime projektivõlakirjadest ja seega äh, pöörame rohkem tähelepanu taristule. tuletan teile meelde või tutvustan uuele parlamendile seda, mis oli projektivõlakirjade rats-, selgitus üldse, miks me selle valiku langetasime Euroopa on nimelt silmitsi tohutute taristu vajadustega juba nimetatud Euroopa ühendamise taristu osas. meil on vaja aastaks kaks tuhat kakskümmend koondada triljon eurot. loomulikult liikmesriikide eelarved on praegu surve all ja seega on vaja meil leida neid taristuprojektid, nende taristuprojektide rahandamiseks rohkem erasektori vahendeid ja sellepärast loodigi siis see projekti võlakirjade algatus juulis kaks tuhat kaksteist eriti tänu Euroopa Parlamendi toetusele ja see käivitati siis aasta lõpus, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. nüüd me oleme juba mõningad tehingud sõlminud, seda siis juba aastal kaks tuhat kolmteist kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal andsime me ülevaate ka parlamendile ja nüüd tegime vahearuande enne suve veel, see on äh, kättesaadav meie koduleheküljel äh, igal aastal äh, me anname iga-aastase ülevaate projekti võlakirjade ja muude finantsinstrumentide kohta parlamendile tegemist on äärmiselt põhjaliku raportiga, mis äh, praegu ongi koostamisel. oluline on selles kontekstis mainida seda, et äh, projekti võlakirjad äh, tahtsid toetada kapitaliturgude poolset infrastruktuuriprojektide rahastamist, sellepärast et erasektori rahastamise puhul äh, on tegemist tavaliselt väga pikaaegsete laenudega, selleks on vaja aga ka näiteks kindlustusfondide osas rohkem ära teha selleks, et investorid pikemaajalisest investeeringutest pöörduksid projekti võlakirjade rahastamise poole. aga näiteks kindlustus ja pensionitooted ja pikaajalised varad, nagu näiteks on taristuprojektid, me näeme, et on tõusev huvi investoritel ka taolise algatuse vastu seni me oleme sõlminud äh, viis äh, tehingut, äh, millest neli läheb nii-öelda pilootprojekti algatuse alla ja hõlmab siis ka endas Euroopa Liidu eelarvet. pilootfaasis on eelarve kakssada kolmkümmend miljard, kaks koma kolm miljardit ja projektid tuleb sõlmida kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks esimesel kahel aastal praeguses programmi perioodis ja Euroopa Ühendamise rahastuses on leidnud pikendamist kahe aasta võrra, aga tuleb läbi viia hinnang aastal kaks tuhat viisteist ja otsustada, et kas äh, jätkata selle projektiga või ei ja millistel tingimustel. härra Janet äh, räägib täpsemalt äh, siis erinevatest projektidest, mis on leidnud rahastamist või toetamist sellest algatusest, aga oluline on siinkohal märkida seda, et eh, Euroopa eelarvet eh, kasutatakse väga tõhusalt. Eh, nii et edastatakse nüüd ka kakssada nelikümmend lisamiljonit, mis puudutab nüüd kapitalikulusid, neli miljardit eurot Ehm, eelarve on aga kakssada kolmkümmend ja siin on väga suur äh, mõju äh, seotud ju sellega, kuidas kasutatakse piloot, neid ehm, projekti võlakirju kasutatakse ainult selleks, et äh, välisinvestoritele anda toetust, et nad ostaksid nii-öelda projekti ettevõtetest võlakirju, see ei ole täiskate, vaid ainult esimese osa kate ja Euroopa Liit äh, võrreldes Euroopa Investeerimispanga rahastamisega ei olegi nii erinev, me ei kata investeerimispanga tegevuse sada protsenti, vaid kolmkümmend protsenti ja jällegi siis selles esimeses faasis. oluline on siinkohal mainida seda, et aastast kaks tuhat seitse oleme me näinud seda, et oluliselt on erasektori äh, investeeringud taristutesse vähenenud. kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, see langus äh, ainult jätkus ja peaaegu et poole võrra vähem on meil investeeringuid olnud võrreldes aastaga kaks tuhat seitseteist. seitseteist miljardit on, on see praegu Euroopa tasandil aga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimene pool on näinud intensiivsemat äh, tegutsemist äh, infrastruktuuriturgudel ja on ära kasutatud äh, projekti võlakirju võrreldes ülejäänud tegevusega. on tõsiasi, et pangad olid ka surve all ja praegused taluvustestid ja koormustestid neid piiranguid ainult suurendavad aga pank ilmselt annab praegu välja lühimaajalisemaid laene, aga me peame kaasama kõik investorid, kes siis selles valdkonnas tegutsevad. Euroopa nõrkus ja seda vaatamata sellele, et institutsionaalsed investorid näitavad järjest rohkem ja rohkem huvi, on nõudluse, madal nõudlus, projektid ei ole valmis, neid ei valmistata ette ja on ainult mõned projektid, mis jõuavad turgudele, kus on üsna kõva konkurents. mida me siis üritame saavutada oma senise tegevusega, on see, et me tahaksime keskenduda nendele projektidele, kus oli vaja lisatoetust, lisakrediiti selleks, et toode jõuaks turule sellise hinnaga, mis on vastuvõetav ka kohalikule tasandile näiteks kõneleja ütleb, et ta jätab mõned slaidid vahele, need peaks kõigil olema olemas, nii et võite neid tagantjärgi lugeda. ja võtaksin siis nüüd kokku seni saavutatu. Euroopa Liidu eelarvetoetust on antud neljale tehingule. me oleme andnud sel-, oleme jõudnud sellisele eh, järeldusele, et erasektori investorid eh, arvavad, et äh, projekti võlakirjad on atraktiivsed ja toetavad taristu arenguid ja et nendest, sellest äh, vahendist on olnud tõesti äh, usaldusväärsuse taastamiseks väga, sellel on olnud usaldusväärsuse tagamisel suur roll. aga härra Jeanette räägib täpsemalt sellest, et me ilmselt äh, jõuame oma eesmärgini pilootfaasi jaoks, meil oli eesmärgiks viis kuni seitse tehingut sõlmida ja selle me ilmselt saavutame, aga probleeme on ka, ma rääkisin sellest, et äh, meil ei ole valitsuste poolt tulemas stabiilselt äh, taristuprojektide voogu äh, meil on väga suured erinevused Euroopas, mõnedes liikmesriikides investorid tunnevad ennast väga hästi, kõik on stabiilne, teistes riikides on see väga kõikuv ja see tekitab väga suuri mm, suurt ebakindlust ja väga raske on investoreid kaasata taoliste projektide toetamiseks ja paljudes liikmesriikides mm, ei ähm, avaliku hanke ametid äh, suhtunud väga positiivselt sellesse võla, äh, projekti võlakirjade turgu ja kuidagi tuleb äh, projekti võlakirjade ulatust laiendada, mitte ainult parema reitinguga riikides neid kasutada ja niinimetatud lihtsas sektoris neid kasutada, vaid e, e, tuleks eksperimenteerida ka madalama reitinguga riikides ja see on siis asi, millesse me tahaksime kes-, suunduda järgmises faasis nüüd Euroopa ühendamise rahastu, ähm, oleme sõlminud kokkuleppe selles osas, seda siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus, äh, projekti võlakirjade algatus äh, seega jätkub äh, lisaks kõikidele teistele skeemidele. Need on siis tagatiste andmiseks või näiteks elektrienergia turul isegi ettevõtete toetamiseks ja äh, ka teistes sektorites, näiteks transpordisektor ja meie maanteed, selleks, et meil oleks äh, instrumentide kogumik, äh, mis aitaks Euroopa projekte edendada Euroopa ühendamise rahastu all. selleks, et need teatud kiirusel edeneksid. ma ei räägi tehnilisest abist, aga see on iseenesest Euroopa ühenduse rahastu kõige olulisem os-, osa, aga kui lubate, annan nüüd eh, sõna üle. aga me rääkisime jah veel eelarveeraldustest, aga praegu annaksin jah, võib-olla sõna üle Nick Janetile selleks, et räägiks täpsemalt siis projektidest. suur aitäh, Georgia, daamid ja härrad, suur aitäh, et te kutsusite mind siia, et anda teile värskemat informatsiooni projekti võlakirjade kohta. ma olen täiesti teadlik, et mõned siin saalis kuulevad esimest korda projekti võlakirjadest. tutvustan neid lühidalt. tegemist on Euroopa Liidu ühisprogrammiga, kuhu on kaasatud Euroopa Investeerimispank, kes toetab siis investeeringuid soodsate krediitidega kapitali Äh, turgudelt, et äh, projekte ellu viia ja asja eesmärk on siis äh, suunata kapitaliturgude finantseerimine pensionifondidest ja, ja kindlustusettevõtetest ähm, projektidesse, mis puudutavad võtmetaristuid, energia, transport ja nii edasi. viimastel kuudel võib öelda, sai juba teine projekt allkirjastatud selles ühisprojekt, eh, portfellis. see puudutas Belgia A üksteist kiirteed ja mul on hea meel öelda, et mind kutsuti tagasi kuue kuu pärast ja siis saan juba kahest uuest projektist rääkida. üks puudutas transpordisektorit, teine lairiba projekti ma võin teile äh, ka äh, siis juba täpsemalt rääkida, mis on kuue kuu jooksul äh, saavutatud. mul on hea meel muidugi teile ka täpsemalt rääkida selle protsessi etappidest ja natukene ka tehnilise poole pealt teid valgustada. räägime siis ühisportfelli projektidest, mille osalised on Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Liit. meil on näiteks selline avamere projekt, mis äh, puudutab Ühendkuningriigi suurt tuuleparki, äh, mida soovitakse ühendada riigi ülekandevõrguga. Äh, selle projekti jaoks äh, allkirjastati nelikümmend viis miljonit äh, krediidiks äh, ja krediidimäär on lausa miinusega, sest ähm, tõesti ilma krediit, soodsa krediidita ei oleks Ehm, eh, midagi juhtunud, eh, võlakirju märgiti lausa kolm korda rohkem, kui eh, oodati ja ehm, tegemist on tõesti väga tugeva tehinguga. teine tehing, mida me tõesti ootasime juba siis, kui me eelmine kord teiega kohtusime, A üksteist esimene nii-öelda äh, nullist alustatud transpordiprojekt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsis allkirjastati see projekt äh, krediiti, äh, soodsat krediiti saadi lausa saja viieteistkümne miljoni ulatuses, sada kaheksakümmend miljonit on kogu projekti maksumus, näete, milline äh, võimendus on siis sellel mm, instrumendil. kapitaliturgude investoritelt saab muidugi vahendajaid äh, pikema aja jooksul, see on üsna erakordne, aga siiski väga tähtis selleks, et äh, tõesti projektide elluviimist toetada. ja nüüd selle aasta suvel allkirjastati esimene lairibaprojekt Actione, see puudutab Prantsusmaad ja selle tehingu allkirjastamine võimaldab Euroopa Liidu kahtekümmend miljonit eraldatud äh, raha täielikult ära kasutada telekommunikatsiooni eelarves. see puudutas siis seda Euroopa ühendamise rahastut. esimest korda kasutati kapitaliturgude vahendeid lairibaühenduse projekti toetuseks, krediidivõimendus kolm, kolmkümmend kaheksa miljonit ja üheteistkümne aasta pikkune leping, üsna äh, atraktiivsed hinnad ähm, võlakirjadele, sest äh, investor peab ikkagi teatud riskidega arvestama. ja mm, sellise finantsvõimendusega äh, on see projekt muutunud palju atraktiivsemaks kui lihtsalt pangavahenditest ellu viiduna. ja lõpuks Äh, äh, hiljuti augusti lõpus allkirjastati ka Saksamaa A7 kiirtee projekt. samasugune, mm, samasugune mm, olukord, kaheksakümmend kuus miljonit võlakirja äh, võimendust, mm, väga atraktiivsed hinnad jällegi, projekt, mis ähm, näitavad, et tõesti see, selline finantseerimisvorm on, on ennast õigustanud. ma arvan, et me siin kuulsime midagi ähm, vanaaegsest IT-süsteemist, see mõjutab praegu minu ettekannet ka, aga ikkagi, kui ma nüüd ähm, selle aasta algusesse tagasi tuleme, siis ootasime, et ähm, aasta lõpuks äh, allkirjastatakse veel kuni kolm projekti Itaalias, Iirimaas, äh, nüüd on kaks uut riiki, mis on ühinenud algatusega ja siis veel üks projekt Prantsusmaal transpordisektoris ja nüüd ähm, pilootfaas tegelikult kehtib kuni äh, või kestab kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. Ähm, investeerimispank on ähm, selle aasta lõpuni mm, küll lubanud meile vahendeid, äh, siis otsime me veel äh, umbes kahtesadat miljonit projektivõlakirjade raha, mida siis saaks äh, järgnevatel aastatel kasutada kuni ühe koma, mis võimaldavad projekte äh, ellu viia ühe koma kolme või kuni ühe koma seitsme miljoni ulatuses, muidugi projekti võlakirjad ähm, on erineva hinnaga erinevate projektide puhul, kõik sõltub sellest, millised on pakkumised Need on nüüd siis meie kõige lähemad kavatsused. ja lõpuks tahaksin rääkida ka selle algatuse mõjust, eh, mida me oleme tänaseks juba täheldanud eh, projekti võlakirjade vastu on väga suurt huvi üles näidatud, see eh, on oluline finantseerimisvahend Euroopa taristule. Ehm, selline meede võimaldab uusi finantseerimisallikaid leida võrreldes siis traditsioonilise panga ja äh, rahastamisega ja finantsturgude vahenditega, pensionifonde nüüd kaasatakse kriitiliste taristute finantseerimisse. Äh, ma ütlesin, huvi on väga suur äh, krediidi võimenduse vastu, aga ka eh, huvi on tekkinud ka pikaajalise partneri Euroopa Investeerimispanga vastu. ja nüüd kokkuvõtteks nagu ma ütlesin ja te kuulsite, turu äh, huvi selle algatuse vastu on väga suur, me tahaksime pilootfaasis viis kuni seitse projekti allkirjastada, sektorid on erinevad äh, ja selle algatuse äh, katalüsaator on juba selgunud saadud partnerite ja investorite tagasiside on väga aktiivne olnud, me kindlasti ootame rohkemat võib-olla avalikul sektori poolelt. avalik sektor äh, peab sageli tegema mm, parandusi, et, et projektid oleksid sobivad võlakirjadega rahastamiseks ning ähm, no, tagasihoidlikud, võib öelda, et me võime äh, siiski rahul olla praeguseks sellega, mida me oleme saavutanud ja kuue kuu pärast hea meelega tulen tagasi ja räägin teile juba järgmisest faasist detailselt. Cette... aitäh selle väga selge esitluse eest, mis tõi väga hästi välja, kui suur mõju on nendel äh, Eh, projektivõlakirjadel. ma tahaks öelda, et küsida, et milline eelarveline mõju neil on. tegemist on Euroopa Liidu äh, tagatisega, e-, esimestel aastatel kindlasti on kõik üsna hästi, aga kui juhtuks nii, et mõni investor ei suudaks oma kohustusi täita, siis milline oleks äh, selle mõju äh, Euroopa Liidu eelarvele? Okay. If, if, I, if I may uh, answer that question directly. The... kui ma võin, siis ma vastaksin sellele otseselt. Euroopa Liidu eelarve mõju, äh, need äh, kakssada kaksteist miljonit, mida kasutatakse, on kapitalipanus Euroopa Liidu eelarvest Euroopa Investeerimispanka, kes on äh, mis on siis esimene sissemakse nendesse tehinguportfellidesse. see esimene katse ehk siis krediidi kaitse krediiditoetus sellesse äh, projekti annab investeerimispangale võimaluse anda siis äh, laenu nende projektide jaoks. projekti ja Euroopa Liidu Investeerimispanga vahelised suhted äh, on allutatud sellele laenule ja kui seda laenu kasutatakse, siis see allutatud laen on antud tagatisena ja, või osalise tagatisena e, väljastatud võlakirjale. kui seda tagatist sisse hakatakse nõudma, siis see tagatise nõue tuleb kohe investeerimispanka ja selle peab siis täitma investeerimispank oma vahenditest. investeerimispank saab seda teha üldiselt, sest et portfelli tasandil, kui me vaatame projektide kogu, siis igasugused kaod, need kakssada kolmkümmend esimest miljonit äh, tulevad Euroopa Liidu eelarvest, aga Euroopa Liidu e-, eelarve toetus on pilootprojektis selle kahesaja kolmekümne miljoni euroga piiratud, see on maksimum äh, tagatis, mis tuleb Euroopa Liidu eelarvest äh, kao tagamiseks ülejäänud kõik tuleb Euroopa Investeerimispangast ja tegemist on turuinstrumendiga, see tagatis on saanud mingisuguse hinna ja Euroopa Liidu eelarve äh, saab ka siis äh, omapoolse panuse selle riski võtmise eest hiljem nende projektide puhul, nii et ideaalsel juhul ei lähe vaja seda kahtesada kolmkümmend miljonit mitte ühtegi senti sellest ja selle pealt hoopis teenitakse see heastatakse, kõige halvem olukord on see, et kakssada kolmkümmend miljonit, kõik läheb kaduma, aga portfelli tasandil ülejäänud kaod katab kõik Euroopa Investeerimispank. loodetavasti saate aru, kuidas see toimib ja, ja selles dokumendis on see ka detailsemalt välja joonistatud, kuidas see mehaanika välja näeb. nüüd on meil mõned äh, minutid veel küsimuste esitamiseks. Äh, me peame kaksteist nelikümmend kindlasti lõpetama, kes soovib sõna? personne, eh bien, nous allons ainsi pouvoir. keegi sõna ei soovi. nii et me saame oma koosoleku lõpetada, te olete äh, kõik täiesti selgeks teinud meile ja me näeme, milline potentsiaal äh, ja äh, on nendel projekti võlakirjadel ja et see kahesaja kolmekümne miljardine rahastamisvõimalus, äh, kui oluline see on? nii et meil on võimalus sellest uuesti rääkida kindlasti. oluline on see, et tuleb selgeks teha, milline on mõju Euroopa Liidu eelarvele härra Depre sai aru, et äh, tema sõnavõtud, mis puudutavad ähm, paranduseelarve projekte, et nendega me tegeleme kell kolm, kui me hakkame, kui koosolek uuesti algab. härra Depre, kas te olete nõus? Äh, mul on üks äh, küsimus. ma mäletan päris hästi, et ma olen juba tutvustanud kõike, mis puudutab äh, Äh, paranduseelarve projekte number kaks, kolm ja neli meie komisjoni viimasel koosolekul, mis toimus juulis mulle tundus, et ma väga selgelt selgitasin, millega tegemist on ja ma selgitasin ka, milline on äh, see poliitiline strateegia, milles me olime kokku leppinud ja mulle tundub, et äh, me olime kõiges kokku leppinud. ma muidugi olen komisjoni käsi, käsutuses, kui vaja on äh, aga kuna mingeid uusi elemente hetkel ei ole, siis äh, on mul võimalik ainult äh, üle korrata see, mida ma väga pikalt äh, selgitasin teile juulis ja kuna meil on ainult kaks minutit praegu selle, selle jaoks aega, siis arutelus võiks tekkida mingeid probleeme, kui mõned ametivõimud arvaksid, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ülejääk peaks liikmesriikidele tagasi minema. aga kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ülejärk on täiesti fiktiivne, kuna kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal komisjon suurendas äh, märkimisväärselt maksmata äh, arvete osa, tegelikult ei ole tegemist ülejäägiga, kui komisjon oleks äh, täitnud oma kohustusi korralikult, siis ta oleks seda ülejääki ära kasutanud selleks, et äh, oma arveid maksta. härra Debre, ma olen täiesti nõus, aga õigusaktid äh, nõuavad, et komisjon igal aastal esitaks spetsiifilise dokumendi, mis puudutab eelmiseva aasta ülejääke härra Artüi, ma tahtsin öelda, et äh, ei kasutataks seda ära eel, ettekäändena, et äh, nad saaksid äh, oma osa kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ülejäägist. härra Tüpre, ma ei tea, mida nad teevad ja, aga sellepärast me võtsimegi vastu sellise globaalse strateegia, mis hõlmaks paranduseelarve projekte kaks, kolm ja neli, et me jõuaks sellise tulemuseni, mis on hallatav palun, härra Hernandez. tegelikult on ju mõttekas, et äh, ülejääk, mis ühel aastal on tekkinud, automaatselt äh, kantakse üle järgneva aasta eelarvesse ja et äh, see ei oleks lihtsalt vahend, kust liikmesriigid saaksid enda eelarvesse rahalisi vahendeid äh, hankida. ma küsin, et kas see on mitmeaastase finantsraamistiku määruses äh, nii määratletud? sest siin on tegemist äh, ülekandmisega ühelt aastalt teisele ja need summad on kindlaks määratud. minu küsimus on, kas on mingi võimalus see kindlalt paika panna või mitte, et need, neid ülejääke saab kasutada ära järgmise aasta eelarves? Je dis qu'il est 12h40 et que nous ma ütlesin, et kell on juba kaksteist nelikümmend ja me peame lõpetama. Teie küsimusele vastatakse hiljem, aga mina kardan, et see vastus on äh, eitav. nii et äh, alustame tööd uuesti kell kolm. Bon. Bon.